kohtadele ja hmm. E, alustame esimesena päevakorrapunktiga kakskümmend seitse. see on Kinga Küntsi e, arvamus kultuurikomisjonile alustamaks e, pro-, programmi Loov Euroopa ning ka proua raportöör Teil on sõna, et oma arvamust esitada. Thank you very much. It was a quick start, so I suur tänu! teen tõesti kiiresti, alustan väga kiiresti. loov Euroopa programm on ähm, jätk varasemale kolmele programmile nagu te teate, komisjon tegi ettepaneku erinevad programmid ühendada ja üks meie muresid praegu on, kuidas tagada, et iga-aastased tööprogrammid siiski ka püüdlevad kõigi oluliste eesmärkide poole meedia, kultuuri ja loovuse valdkonnas ja meie selle programmi peamiseks eesmärgiks on tugevdada äh, riigiülest äh, ja üleilmastumisega seotud äh, arengut kultuuri ja loovmajanduses ähm, ja meie ülesanneks on anda oma arvamus, mis käsitleb selle valdkonna sotsiaalset külge ühelt poolt äh, tahaksime esitada äh, mitmeid muudatusettepanekuid ja mõningad muudatusettepanekud äh, käsitlevad kultuurilisi õigusi ja haavatavaid rahvastikurühmi, vähemusi ja mm, me tahaksime kaitsta nende rühmituste kultuurilisi õigusi ning kaasata neid kultuuri asutustesse ja kultuuritegevustesse, samuti on meie südamel väikesed ja keskmised suurusega ettevõtted, aga mitte ainult Äh, vaid ka mikroettevõtted, keda on väga palju väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas ja tagatised on nende jaoks väga olulisemad. samuti meie muudatusettepanekute eesmärgiks on noorte inimeste tugevam toetamine, kas ka mikrokrediidi, mikrorahastamisvahendite abil, kui selle jaoks vajadus peaks tekkima, samuti geograafiline tasakaal. me püüame arvesse võtta selliseid piirkondi, kus on vähem ostujõudu ja tootmissuutlikkust, me tahaksime neid piiriülesesse vahetusse rohkem kaasata, et seda piiriülest koostööd ikka tugevdada. ja üldiselt äh, meie eesmärgiks on loovsektori konkurentsivõime parandamine ja meil on vaja selgeid näitajaid, mille abil vaadata, mis tegelikult toimub, kuidas raha kasutatakse ja kuidas äh, paremini iga-aastast äh, tööprogrammi äh, kujundada ja nii, et me saaksime reageerida varem kui, kui kiiremini kui varem ja paremini kui varem. muudatusettepanekute tähtaeg on neljateistkümnes juuni, muudatusettepanekuid arutame kümnendal juulil ja hääletame üheksateistkümnendal septembril. suur tänu! kas keegi soovib sõna? Zuerst einmal herzlichen Dank an die Bitte. kõigepealt suur tänu raportöörile, aitäh! ma arvan, et tegemist on väga äh, tähtsa lähenemisega, mis siia raportisse on sisse kirjutatud, vähemuste kaitse, erivajadustega inimeste kaitse Need siiamaani kahjuks selles programmis pole väga silma torganud, nii et tõesti, see on väga hea nüanss, mis on siia raportisse sisse kirjutatud ja tööhõive seisukohast on see tõesti väga hea selleks, et ka tööhõive positsiooni tugevdada nagu öeldud, siin on väga palju huvitavaid mõtteid. me teeme mõned muudatusettepanekud ja ootan juba põnevusega koostööd läbirääkimistel. Äh, Monsieur Becker härra Vekker, palun. So if you withdraw, there is no more uh, kui äh, te selle tagasi võtate, siis pole rohkem kõnes sõnasoovijaid. komisjonist soovib keegi sõna, palun. Yes, thank, thank you um.... suur tänu. suur tänu nende kommentaaride eest, me oleme need kõiki arvesse võtnud ja minu poolt ka äh, kolm kommentaari, mis puudutab äh, ebasoodsa positsiooniga rühmasid ja sotsiaalseid külge, siis on, äh, nüüd on väga oluline äh, loova Euroopa külg publiku arendamine ja sellel on oma kultuuriline, sotsiaalne ja majanduslik külg ja sotsiaalne ulatus on väga oluline äh, aspekt sellest, me oleme nõus teiega, sotsiaalne külg on meie arvates just üks oluline osa sellest publiku arendamise osast programmis teine täpsustus meie poolt, äh, mis puudutab äh, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja mikroettevõtteid, selgituseks võiksin äh, lisada, et mikroettevõtted, mikroasutused, organisatsioonid on kaasatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete määratlusse ja komisjoni soovitus kahe tuhande kolmandast aastast määratleb väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja sealhulgas määratleb ka mikroettevõtted. me oleme teiega nõus, et mikroettevõtted on olulised ja meie jaoks on nad kaasatud VKE-de määratlusse üldisemalt. lõpetuseks selgituseks veel nii palju, et oleme nõus, näitajad, mille abil hinnata programmi saavutusi, on olulised ja seetõttu on komisjon teinud ettepaneku kõikide oma rahastamisprogrammide puhul lisada näitajad, millel on oma üldised eesmärgid ja oma konkreetsed spetsiifilised eesmärgid ja need näitajad peavad olema arukad, intelligentsed, konkreetsed, mõõdetavad, ajaliselt täpsustatud ja õiguslikus aluses äh, üldiste ja konkreetsete eesmärkide puhul on äh, need näitajad piiratud arv, kuid äh, kavatseme töötada välja uusi näitajaid selleks, et programmide mõju mõõta ning meie eesmärgiks on mõõta mitte ainult kvantitatiivset külge, vaid ka kvalitatiivset külge. vahearuanne, millele on viidatud õiguslikus aluses, peaks olema üks nendest vahenditest, mille abil me saame hinnata tegelikult ka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 mis käsitleb kultuuri- ja haridusvaldkonda, hoolimata sellest, et suurem osa tegelikult sellest tööst kuulub liikmesriikide pädevusse, on ka meie arvamus tähtis. pidades silmas seda, et meid ümbritseb pikaajaline kriis, haridus, koolitus ning koolide, koolist väljalangevuse vastane võitlus on äh, olulisemad kui kunagi varem. nõudluse ja pakkumise tasakaalustamine tööturul on äh, olulisem kui kunagi varem, me ei taha kaotada tervet põlvkonda, liikmesriigid seisavad silmitsi väga raske ülesandega, väga raske on äh, luua sünergiat pakkumise ja nõudluse vahel tööturul ja kvaliteetsete kvalifikatsioonidega inimestel on kergem tööd leida, kuid kui meie ülikoolides tuleb liiga palju kõrgete kvalifikatsioonidega inimesi, siis äh, võib ka selles valdkonnas aset leida dumping. meil on vaja ka äh, prof-, kutseõppega inimesi, töölisi, käsitöölisi, äh, kes saaksid meie traditsioone edasi kanda ja kogu see tegevus peaks olema ka keskkonnateadlik. tahaksin juhtida teie tähelepanu ka kohanemisvajadusele. meie noor põlvkond ja äh, isegi mitte äh, noored, vaid ka vanemad äh, inimesed suudavad kohanemisvõime abil paremini väljakutsetele vastata, proua raportöör. Äh, suur tänu äh, mul oli väga hea meel äh, tegelikult näha ka, et ka komisjoni publiku arendamise, kaasava lähendamise ettepanek oli väga tore ja ma arvan, et lisaks sellele peaksime edendama ka äh, vähemuste ja ja teiste haavatavate, haavataval positsioonil olevate rahvastikurühmade kaasamist otseselt äh, kultuuritegevusse, nii et ma läheksin isegi kaugemale kui see publiku kontseptsiooni arendamine. mikroettevõtted, jah, need on äh, Need on küll määratlusse kaasatud, kuid ettevõtluse äh, algatamiseks äh, oleks vaja äh, mikrokrediidi pakkumise laiendamist iseäranis, sellepärast et kogu see sektor on jäänud vaeslapse rolli pangandussektori juures näitajate puhul te olete töötanud välja mõningad näitajaid iga-aastase äh, tööprogrammi äh, kohta, äh, kus iga-aastases tööprogrammis töötatakse järg, välja järgmise aasta eesmärgid, seetõttu on näitajate olulisus suurem kui kunagi varem. otsused, sellepärast neist lähtuvalt komisjon langetab otsuseid järgmiseks aastaks, seitse aastat on päris pikk aeg, me peame tegelikult hindama, mis selle seitsme aasta jooksul päriselt toimub. suur tänu ja kuna raportöör juba ja nagu raportöör juba ütles, muudatusettepanekuid saab esitada kuni neljateistkümnenda juunil kella kaheteistkümneni, räägime nendest kümnendal juulil, üheksateistkümnendal äh, septembril me räägime sellest täiskogul ja hääletame samuti. Äh, ja nüüd siis lähme edasi oma päevakorraga. Äh, härra Becker, päevakorra punkt äh, number kakskümmend kaks, teie ähm, arvamuse projekt, äh, sotsiaalne, sotsiaalettevõtluse algastus sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine, tegemist on algatusraportööriga, palun, raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esimees, kallid kolleegid tööhõivekomisjonist mul on väga hea meel koostada oma esimest raportit, eriti kuna tegemist on algatusraportiga, mis käsitleb sotsiaalset eh, ettevõtlust, siin on väga selgelt juba öeldud, mis on meie eesmärk, me soovime sotsiaalettevõtteid edendada, neile luua vajalikku majandusk-, keskkonna ja me soovime toetada ka sotsiaalset innovatsiooni. nii et tõesti, see on raport, mida koostatakse ettevõtluse vaimus ja mul on väga hea meel olnud teha suurepärast koostööd oma kallite kolleegide, variraportööridega. minu raport äh, keskendub äh, sotsiaalse ettevõtluse tugevdamisele, peale selle on meil vaja ka luua alused sotsiaalse ettevõtluse loomiseks. see algatusraport sotsiaalse ettevõtluse kohta on tegelikult osa teistest teemavaldkondadest, mis puudutavad sotsiaalset majandust, näiteks Euroopa Sotsiaalmajanduse Fond, Euroopa Sotsiaalse Muutuse ja Innovatsiooniprogramm ja ka need äh, ettevõtle vastutusküsimused, millest me kõik aru ei saa, aga ka see puudutab seda, kui me vaatame seda teemavaldkonda laiemalt. suur tänu koostöö eest juba praegu selle raporti äh, ettevalmistamise algetapis ja tahaksin äh, siin tuua veel ainult ühe märkuse selleks, et aeda, aega kokku hoida. ma arvan, et on väga tähtis, et reguleeritud äh, põhitingimuste kõrval oleks meil ka piisavalt mänguruumi selleks etapiks, mida sotsiaalettevõtluses veel siiamaani olnud pole etapis, kus on vaja innovatsiooni toetada, kus uued loovad ideed peaksid juurduma selleks, et noortele inimestele anda lootus äh, keskkonnasäästliku majanduse ülesehitamiseks. ja mul oleks väga hea meel sellepärast, kui me saaksime seda katseetappi siia, siin üheskoos sisse viia Äh, selle nii-öelda siia sisse punuda, selleks et seda potentsiaali ära kasutada järgnevatel aastatel. suur tänu kogu meeskonnale, suur tänu ka komisjoni sekretäriaadile ja ka minu fraktsioonile, mis on mind siiamaani väga palju aidanud äh, praegusel hetkel ma ajakavade kohta midagi öelda ei tahaks, sellepärast et ma nägin, et äh, proua esimees nagunii lõpus nad nimetab, nii et sellepärast mina neid üles lugema ei hakka. ja mul on väga hea meel, et me saame siin üheskoos anda suure panuse sotsiaalmajanduse ülesehitamiseks ja et me saame seda teha kõik üheskoos, aitäh! Äh, Madam Kinga Kunst Thank you very much uh,, I am the shadow raporteur from the suur tänu, olen sotsiaaldemokraatide variraportöör, nii et uh, ma uh, tutvustaksin teile meie arvamust, uh, olen täiesti nõus härra Pekkeriga, tegemist on väga tähtsa algatusega, uh, mis kriisitingimustes on veelgi olulisem, kriisitingimustes on oluline, et meil oleksid töökohad ka sotsiaalsektoris, uh, samuti meid ümbritseb vananev um, ühiskond ja sotsiaalsektor muutub seetõttu üha olulisemaks. väga hea on, et meil on Euroopa tasandil algatus, mis ühendab aitab ühtlustada sotsiaalettevõtluse ja sotsiaalettevõtte finants- ja majanduskeskkonda ma arvan, et me peaksime oma äh, raport, kvaliteeti kallal rohkem töötama, sellepärast et äh, me lähtusime esialgsetest määratlustest, me peaksime need esialgu kokku lepitud määratlused üle vaatama, sotsiaalettevõte, sotsiaal äh, ettevõtlus, äh, ettevõtete sotsiaalne vastutus ja ma arvan, et me peaksime kasutama rohkem äh, siseturu äh, eeliseid, äh, suurem osa nendest ettevõtetest on aktiivsed liikmesriigi siseselt, kuid meil oleks vaja selget määratlust, selget definitsiooni. Ähm, ja me peaksime selle raportit, selle raporti seotama STF-i raportiga ähm, ERDF-i raportiga, siis Regionaalarengu Fondi raportiga ja äh, sel moel püüdma kuidagi äh, meie määrustesse äh, kaasata ka rahastamise sellistele algatustele no, olemasolevatest fondidest, siis ähm, tööjõu koolitamine ühtsast, ühtsetest kriteeriumitest lähtuvalt on samuti väga oluline selleks, et sellised ettevõtted muutuksid piiriüleseks, samuti oleks meil vaja kvalitatiiv, kvaliteet, kvaliteetsete teenuste ja kvaliteetse tööhõive kriteeriumeid, meil oleks vaja kõigepealt konkreetseid andmeid selle kohta, kui palju äh, Äh, aitavad sellised algatused kaasa sotsiaalsele, sotsiaalteenuste pakkumisele ja sotsiaalsele kaasamisele. me, samuti on liikmesriikides vaja äh, rohkem tähelepanu sellele sektorile ning ähm, äh, me peame selle kallal ka veel töötama, kuid olen veendunud, et me suudame siiski teha omalt poolt ettepanekuid, mis aitavad selle sektori ja äh, olukorda parendada no.. proua Hirš. suur tänu, proua esimees, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile. ma arvan, et tema raport on heaks aluseks äh, arutelude avamiseks, siin juba mainiti definitsioonide küsimust, ma arvan, et äh, siin tuleb meil veel väga selgelt öelda, Äh, mis, millest me täpselt räägime, sest ma arvan, et on väga suur vahe, kas ettevõte pakub sotsiaalteenuseid, räägin siin näiteks vanade inimeste hooldamisest äh,, lastehoiust, jah, et siin on tõesti nii erasektoril kui avasektoril oma pakkumised ja teenused ja teiselt poolt tuleb meil teha vahet nendel ettevõtetel, mis loovad sotsiaalset lisaväärtust, sest nad näiteks võtavad tööle puuetega inimesi või midagi sarnast. nii et tõesti, me peaksime siin ka selle külje teise poole sisse tooma. ja me teame, et samal ajal tootmisvaldkond oleks veel midagi täiesti teistsugust, näiteks Münchenis on äh, jalgratta, jalgrattaid tootev ettevõte, mis palkab äh, peaaegu eranditult ainult puuetega inimesi, nii et meil tuleb siin teha vahet. siis räägiti siin ka piiriülesest aspektist, mis äh, minu arvates tuleks ka veel kord selgelt välja tuua ja jällegi see sertifikaatide küsimus oleks üheks võimaluseks seda teha et lihtsalt äh, võimaldada siis äh, nendel ettevõtetel ka teistes liikmesriikides tegevad olla. ja siis äh, veel paar küsimust, mida tõstatas raportöör, äkki neid peaksime ka täpsemalt defineerima, nagu näiteks sotsiaalne seega sotsiaalseid ettevõtteid on võimalik ka rahaliselt toetada, ehk et milliseid fonde selleks kasutada võiks. nii et siin on tõesti veel paar punkti, mille üle võiks aru pidada ja mille kohta võiks muudatusettepanekuid teha. ja ma arvan, et kui meil on ka veel eraldi raport veel ka Äh, sotsiaalse ettevõtluse kohta, siis me peaksime ka see, seda eraldi välja tooma siin raportis ja veel ka see punkt kuusteist, kus räägiti sotsiaalsest ettevõtlusest kui Ähm, humaansest ettevõtlusest, ehk siis tegelikult räägime me siin inimestest ja nende töötingimustest, nii et see tuleks ka täpsemalt äh, esiplaanile tuua. viimasel ajal on eriti just kapitalismi taustal neid arutelusid peetud, nii et äkki me ka selle kohta ütleksime paar sõna, sõltumata sellest, mida seal toodetakse või kes seal töötab, oleks see ka üks aspekte, äh, mida peaks mainima, sest avalikkus vähemalt ootab meilt seda. suur tänu! paistab, et äh, keegi rohkem sõna ei soovi. proua McIntyre. kõigepealt tahtsin äh, tänada raportööri kõik kogu tehtud tee eest ja suur tänu ka, et te teiste fraktsioonidega nõu pidasite. üldiselt me toetame raportööri ettepanekuid kindlasti soetame kõiki pingutusi, mille eesmärgiks on soodustada sotsiaalettevõtete tegevust ja mis aitavad liikmesriikidel häid tavasid vahetada. mul on mõningad äh, märkused siiski. sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse ettevõtte määratlused äh, ette äh, kui me räägime sotsiaalsest ettevõttest ja sotsiaalsest äh, äriühingust, siis äh, suurt vahet ei ole inglise keeles sellel vähemalt. Ähm, punkt number vi-, viis, äh, siin on kirjutatud, et sotsiaalettevõtlus ei pea tingimata olema mittetulunduslik, see on tõesti oluline, väga mitmeid näiteid võib Ühendkuningriigis tuua inimes-, ettevõtetest, kes tegelevad täiesti tavalises ärikeskkonnas Äh, ja pakuvad tööd puuetega inimestele, samuti on organisatsioone, mis ähm, äh, hõlbavad mitmeid Euroopa Liidu riike, nagu näiteks Hamabalis äh, on üks organisatsioon, mis paikneb mitmetes liikmesriikides ja me ei tahaks selliseid häid algatusi takistada või ohtu seada. Mm. siis punkt number kuus. sotsiaalettevõtted äh, on pärit erinevatest sektoritest, on tegevad erinevatel turgudel, äh, siis äh, konkurentsitingimused selles kontekstis, ma ei tea, kas seda on asjakohane mainida. punkt kolmteist, selle kohta nii palju, et mulle valmistab muret, et Euroopa Sihtasutuse põhikirja sisse tuues võib-olla maksusuveräänsuse küsimus tuleb mängu. sellist lähenemist ma küll toetada ei saaks, aga üldiselt äh, toetame raportööri tehtud tööd. suur tänu, paistab, et keegi rohkem sõna ei soovi ja enne kui ma annan sõna uuesti raportöörile, teeksin omalt poolt paar märkust, sellepärast et äh, selle raporti pealkiri on pisut ähmane, äh, paistab, et tegemist on sellise laialivalguva pealkirjaga. sotsiaalne äh, solidaarne majandus me oleme töötanud selle kallal siin komisjonis, Toia raport, seda tuleb kindlasti arvesse võtta tuletaksin teile ka meelde, et äh, me äh, nüüd äh, oleme koostamas seda algatusraportit. raportööri ambitsioonid on suured seoses selle raportiga ja samal ajal proua Okuni raport majandus- ja rahanduskomisjonis mille kohta esitame arvamuse ja see äh, raport äh, käsitleb äh, volinik Barnier ettepanekut, mis on mõeldud sotsiaal, mis käsitleb sotsiaalettevõtluse rahastamist. ja me teame, et siin on ka teisi raporteid, mis on selle teemaga seotud me peame kandma hoolt selle eest, et algatusraport äh, annaks edasi oma õige sõnumi, see on algatusraporti eesmärk, algatusraporti eesmärgiks ei ole öö, äh, jalgratast uuesti avastada öö, äh, või äh, kogu sektorit reformida. algatusraporti on öö, haruldased ja me peame tõesti kasutama neid eesmärgipäraselt, me peame selgelt määratlema ähm, ja selgelt täpsustama, miks meil seda, miks me seda algatusraportit koostame. ja loomulikult olen ma veendunud, et raportöör äh, peab seda silmas ning äh, teeb oma tööd ka vastavalt. annan nüüd raportöörile ka lõppsõnaks sõna, palun. suur tänu, proua esimees, lihtsalt lühidalt äh, üks märkus. ka mina leian, et äh, erinevate raportite ajakavad äh, ajavad naerma, sellepärast et on väga palju äh, Äh, ühenduskohti nende erinevate valdkondade vahel, nii et vahel on lihtsalt üks asi enne vastu võtta, enne kui on vaja järgmise sammu juurde astuda, kuid äh, ma tean, et seda ei ole võimalik alati muuta ja sellepärast ma üritasin selles raportis arvestada ka seda, et on erinevaid lähenemisi ja et eriti just uue fondi osas, eriti selle investeerimisfondi juures, ja tegemist on suisa paradoksiga, eriti kui me räägime sotsiaalse ettevõtlusega tegelevast fondist ja ka siis see ettevõtete sotsiaalne vastutus on üks osa. nii et tõesti, see valdkond on väga-väga lai ja komisjoni teadises tuleb väga selgelt välja see lähenemine ja mina tahaksin seda lähenemist oma raporti kaudu tugevdada, mitte nõrgestada. ja ma loodan, et on võimalik sotsiaalse ettevõtluse arenemisi tingimusi tugevdada. esiteks tuleb juba olemasolevaid hästi toimivaid struktuure kaitse, eks nende erinevate stru-, need erinevad struktuurid Euroopas, mis on väga levinud, mõtlen siin kas või Punast Risti või siis ka mingeid kooperatsioone, et neid kõiki tuleb kaitsta ja peale selle vajadus ühiskonnas nende ettevõtete järgi suureneb suurel määral. ja viimaseks, väga tähtis on kasutada võimalusi, ehk siis vastupidiselt öeldud, need võimalused, mis praegu olemas on, see potentsiaal tuleb teha kasutatavaks. ehk et me peaksime määrusega ainult piiratud äh, sekkumisvõimalusi ette nägema ja pigem jätma la-, vabad käed innovatsiooni arenguks. see on minu jaoks tähtis ja ma loodan, et meil on võimalik siin äh, üksmeel saavutada. mulle vähemalt tundub, et see ei tohiks väga raske olla. suur tänu! suurepärane ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies juuni kell kaksteist null null, arutame neid kahekümnendal juunil ning äh, arutelu ja hääletus toimub kümnendal juulil. nüüd lähme päevakorrapunkti kakskümmend kolm juurde. see on Anthea McIntyre äh, raport väikeste ja keskmise suurustega ettevõtjate konkurentsivõime ja ärivõimaluste kohta. ning arutame siin arvamuse projekti eh, ITRE raporti kohta. palun, teil on sõna, proua raportöör. Thank you very much, madam chairman. suur tänu teile. nagu te juba ütlesite, see on eh, tööhõivekomisjoni arvamus ITRE komisjoni omaalgatuslikule raportile, mis puudutab VKE-sid, konkurentsivõimet ja ärivõimalusi. ning meie kui tööhõivekomisjon tegeleme loomulikult siin tööhõive aspektidega. kõigepealt ma sooviksin tänada variraportööri. Nad on juba tagasisidet andnud minu esimese, algsete soovituste kohta. ma üritasin nende soovitusi ka teksti lisada, ma loodan, et suudame samas vaimus ka jätkata. nagu te kõik teate, e, tuhat viissada tähemärki arvamuse koostamisel on väga, tähendab, et on väga raske lisada kõike, mida lisada sooviks. lisan mõned muudatusettepanekud ka enda poolt. üritasin e, tõesti e, luua sellise vundamendi, millele üles ehitada tugev äh, arvamus. ma, näiteks on see, et ma väga lootsin ühe proua Schröteri ettepanekut ühe, ühe akna võimaluste kohta sisse panna. loodetavasti ta esitab selle muudatusettepaneku hiljem, et ma saaksin selle sisse viia. väga palju on arvamusi ja ka arve VKE-de kohta ma ei hakka siin nüüd äh, aega raiskama ja sellest siin eraldi rääkima, kuid äh, minu jaoks on huvitav see, üheksa, et VKE-d äh, annavad tööd üheksakümnele miljonile inimene ja neist kolmkümmend protsenti on mikroettevõtted. mikroettevõtted on just need, millele me peaks kõige rohkem keskenduma. olen raportööriga koostööd teinud äh, ka Liive komisjonist ja ma loodan, et ma ei teinud, äh, et me ei dubleeri teineteise tööd, ma loodan, et tema minu punkti üheksa toetab. ning äh, see eesmärk on see, et mikroettevõtteid tuleks, nende positsiooni tuleks tugevdada. see ei tähenda seda, et mikroettevõtted eh, jäävad eh, eh, et toetust avaldatakse ainult mikroettevõtetele, aga see tähendab seda, et mikroettevõtetele tuleb erilist tähelepanu pöörata. ma hea meelega ootan ära variraportööride kommentaare ning nendega võime teha hea meelega koostööd ka tulevikus. Eh, aitäh, härra Stein, Stein, proua Steinruck. suur tänu, proua esimees, lugupeetud kolleeg McIntyre, lugupeetud ülejäänud kolleegid. Euroopa sotsiaaldemokraatide raportöör Evelyn Regner ei saanud täna kahjuks siia tulla, aga ta palus, et ma loeksin ette tema seisukoha. proua Regner kirjutab siis järgmist. kõigepealt tahaksin tänada selle eest, et olete enne arvamuse koostamist juba konsulteerima kõikide variraportööridega, et te korratasite variraportööride kohtumise. proua Regner ootab põnevusega uusi viljakaid kohtumisi ja ta loodab, et meil on võimalik korralikke kompromisse välja töötada. arvamuse ettepaneku kohta ütleb ta järgmist, me soovime kõik, et me saaksime äh, väikesele VKE-de jaoks äh, korralikud töötingimused luua, see on tähtis kõikide fraktsioonide jaoks. ja tä-, selle, sellepärast, et VKE-d on väga tähtsaks tööandjaks Euroopa Liidus. mida me soovime? majanduskasvu turgutada ja tootlikkust tõsta, seda nii ettevõtete siseses kui ka majanduses üleüldiselt ja need tegurid sõltuvad väga palju töövõtjate rahulolust oma tööga ja töötingimustega, samamoodi nagu ka töökeskkonnast sellega aga ei ole arvestatud arvamuse ettepanekus. juba kompromissettepanekus äh, räägitakse mantrana sellest, et VKE-dele tuleb lihtsalt anda eelisõigus, aga sotsiaaldemokraatlikus maailmas tähendab see seda, et see on puuduseks nendele ettevõt-, nendele inimestele, kes äh, on töövõtjad seda peaksid kõik rahvaesindajad Euroopa Parlamendis arvestama ja selle üle ka järele mõtlema. Te räägite siin mitu korda sellest, et äh, er-, reeglitest kinnipidamine VKE-de jaoks ja väga väikeste ettevõtete jaoks on suureks koormaks. eriti muretavaldav äh, on mõte, et VKE-d ja mikroettevõtted tuleks vabastada äh, töövõtjate turvalisusele pandud tingimustest. tahaksin veel kord toonitada seda, et, et et tervise- ja töökaitsenõuded Euroopa Liidus on miinimumnõuded ja et ei ole võimalik teha mitte mingeid erandeid, hoolimata sellest, kui suur on ettevõte. väikeses ettevõtetes töötavaid töövõt-, töövõtjaid ei tohi me panna suurema ohu alla kui teistes ettevõtetes töötajaid ja proua Regner leiab, et ta leiab sellele mõttele väga palju toetajaid väga paljudes väikestes riikides nagu proua Regneri koduriigis Austrias on üheksakümmend protsenti ettevõtetest mikroettevõtted ehk et neil on maksimaalselt kümme töövõtjat ja need jäetakse sellest Euroopa Liidu määrusest välja. me ei tohi siin aga töövõtjate kaitses äh, kahte erinevat klassi tekitada, sellepärast sotsiaaldemokraadid on mikroettevõtete väljajätmise vastu, eriti mis puudutab tervisekaitse ja töötingimusi. väga tähtis on, et ähm, lähtutakse headest tööstandarditest, seda nii ettevõtte majanduses kui ka rahvamajanduses ja headest tööstandarditest kõikide Euroopa Liidu ettevõtete jaoks. meie esimeseks huviks peaks olema töövõtjate kaitse Euroopas ja me peame hoolitsema selle eest, et korraks, äh, et loodakse hea töökeskkond, et võimalikult suurel määral töövõtjaid kaitstakse ja et töökeskkond oleks seetõttu ka meeldivam. suur tänu! Merci. suur tänu, härra Vignon. Yes, uh, thank you. I would like to thank the rapporteur. Vignon suur tänu, ta tänan raportööri, sest meie koostöö on olnud väga hea senini. selge on see, et praeguses majanduslikus kontekstis on väga oluline, et VKE-d ja mikroettevõtted mitte ainult õitseks, vaid ka liiguks edasi, et nad aitaks meil äh, praegusest majandusstagnatsioonist välja tulla. me teame, et poliitilisi erimeelsusi selles, sel teemal kindlasti tuleb, kuid üldiselt ollakse nõus, et äh, VKE-de ja mikroettevõtete äh, ärikeskkonda peab parandama ning äh, administratiivkoorma kergendamine Ehm, võib äh, vähendada töötajate sotsiaalseid õigusi, samas kui me piisavalt nutikad oleme, ei pea tingimata nii minema. me võime lihtsamalt teha, võime kasutada kõrgeid äh, tööhõive, äh, häid tööhõive seadusi, nii on tehtud Suurbritannias turvalisuse ja tervise küsimustes. peaksime tegema seda kõike nii, et, et seda oleks lihtne jälgida Äh, järgida VKE-del. mina olen minevikus mikroettevõtetega tegelenud, nii et äh, ma tean, mida see tähendab, kui äh, ainult üks inimene on vastutav kogu kõigi seaduste täitmise eest. see ei ole sama asi, kui on osakonnad, terved osakonnad selleks, et õiguslike küsimustega tegelemiseks ja on täiesti teine asi, kui üks inimene on kõigest vastutav. ma olen nõus sellega, et me ei tohiks sealjuures kõrvale jätta tööturvalisust ja tervisekaitset. ma olen teadnud, teadlik sellest, millised piirangud on seotud selle arvamusega, sest tegelikult ITRE pädevusega ja ma olen teadlik ka sellest, et äh, proua McIntyre on olnud väga erinevate küsimustega tegemist, me esitame mõned muudatusettepanekud, mis äh, äh, üritavad veel paremaks muuta juba esitatud häid ettepanekuid. me ei taha oma piirangutest kaugemale minna ja me keskendume eriti e-valitsuse küsimusele, VKE-de ligipääsust e-, e-valitsusele ning samuti ka ligipääsust rahastamisele see peaks mikroettevõtetel ja VKE-del aitama laiendada oma tegevust ning uusi töötajaid palgata. ootan edasist koostööd ning paluksin, et kõik toetaks seda olulist raportit. tänan. kas keegi soovib veel sõna? härra Becker, pärast proua Schröter. suur tänu, proua esimees. tahaksin südamlikult tänada raportööri, kes, nagu juba öeldud, on väga konstruktiivselt ja koostöövalmilt äh, seda raportit koostanud. minu arvates on see tõesti suurepärane eeskuju tema poolt. nüüd äh, asja enda kohta. on mõned numbrid, mida tahaksin tuua ja mis toovad väga selgelt välja selle asja loogika. kui me teame, et kakskümmend kolm miljonit VKE-d moodustavad umbes üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest, siis saame me ka aru, kui tähtis äh, on, kui tähtsad on need ettevõtted Euroopa Liidu majanduse jaoks ja äh, me teame, et see valdkond on ka kriisidele vastupidavam kui suured ettevõtted, nii et tõesti tasub vaadata ka seda, kus me võiksime nende ettevõtete jaoks tingimusi kergendada. on täiesti selge, nagu ütles eelkõneleja, et me ei peaks siin lihtsalt tervis ka kaitse või töökaitseklausleid kergendama, aga me võiksime vaadata selle peale, kuidas bürokraatlikke nõudeid vähendada. äkki meil õnnestub tõesti, et äh, kakskümmend kolm miljonit VKE-d saaksid kõik ühe ettevõt-, ühe töötaja ettevõttesse juurde võtta ja siis meil oleks võimalik ka juba tööpuudus peaaegu ära kaotada, nii et see kõik näitab, kui suurt kvantitatiivset rolli VKE-d töökohtade Äh, loomisel mängivad. minu jaoks on väga tähtis ka mikrokrediitide andmine Erasmus noorte ettevõtjate jaoks on ka väga tähtis programm ja ma arvan, et äh, lähtekohana muutub järjest tähtsamaks ka see Saksamaal kasutatud kaksik äh, koolitussüsteem, kus samal ajal käiakse nii äh, keskharidust andes asutuses kui ka õpitakse mõnda ametit, nii et ma arvan, et äh, selle üle tasus ka järele mõelda. veel kord suur tänu raportile, raportöörile ja aitäh! proua Schröter, palun järgmisena. jah, kõigepealt suur tänu, on täiesti õige, et me oleme juba raportööriga kohtunud selleks, et äh, selle raporti sisust rääkida, kuid ma ei näe siin tekstis väga palju nendest asjadest, mida me rääkisime. see tegelikult tuli ka proua Regneri äh, saadetud kirjast väga selgelt välja, see tähendab tegelikult seda, et meil tuleb mõelda, kuidas üleüldse sotsiaalse alatooniga raportit koostada. me ei ole ju need, kes majanduskomisjoni või tööstuskomisjoni ähm, arvamuste üle peaksid hääletama VKE-de osas, vaid meie oleme need, kes peaksid tõesti mõtlema ähm, mis on tähtsad tööhõive sotsiaalkomisjoni jaoks VKE-de puhul. praegu siin väga palju välja ei tule ja sellepärast tuleks muudatusettepanekuid teha selleks, et vaadata, mida üleüldse on võimalik muuta selles küsimuses ja mis on meie komisjoni pädevuses. tahtsin seda lihtsalt veel kord välja tuua, sest see tuli ka väga selgelt Äh, proua Regneri äh, kirjast välja ja härra Becker oli ka tookord kohal. me tegelikult olime ühel seisukohal selles osas, et ku-, et millist rada pidi see raport minema peaks, kuid väga palju seda siin veel kirjas ei ole ja ma arvan, et siin on väga palju veel ära teha. suur tänu, mulle tundub, et sõnasoovijaid rohkem ei ole, nii et ma annan nüüd sõna raportöörile, proua McIntyre'ile. suur tänu, ma sooviksin tänada kõiki variraportööre nende kommentaaride eest. mul oleks väga hea meel, kui proua Steinbrück esitaks omad arvamused ka proua Rainerile, mul on nõus sellega. me peaksime tegema kõik selleks, et töötajatel oleks sama kaitse igasugustes ettevõtetes. ning eh, sellepärast me panimegi sisse punkti kaheksa Eh, tervishoiu, turvalisuse ja võrdsuse kohta. me peaksime tegema kõik selleks, et mikroettevõtetel oleks lihtsam seadust täita. me ei ürita kuidagi ähm, ebavõrdsust sisse seada ühe, ühe teise, teist tüüpi ettevõtte vahel. me peaksime lihtsamaks tegema seaduste täitmise sellepärast ma eh, sooviksin kaasata ka seda eh, ühe akna süsteemi. ma olen maininud seda juba, kuid eh, oma, kuid võttes arvesse, et kuna meie, et meil ei ole eriti palju eriti pikka arvamust või õigust esitada, sest ma olen, ei saanud kõike sisse panna, mida ma tahaks. ma võtan arvesse seda, mida te ütlesite ja eh, ma loodan, et mul eh, on võimalik koostada selline eh, arvamus, mis on aktsepteeritav kogu komisjoni jaoks. suur tänu. muudatusettepanekud esitat-, tuleb esitada viiendaks juuniks kaksteist ning me arutame neid kahekümnendal juunil hääletame kahekümne esimesel juunil. ITRE hääletab üheteistkümnendal juulil. edasi eh, esitan teile suulise küsimuse projekti, millele vastatakse suuliselt ning resolutsiooni ettepanekud, mis peaks sellega kaasas käima. see on algatus, eh, mida soovisid äh, koordinaatorid, see võttes arvesse selle mõju tööhõivede, hõivele, see puudutab siis VKE-de regulatiivse koormuse vähendamist ja selle tööhõive aspekte. proua McIntyre on see, raport on seotud, arvamus on seotud ITRE komisjoni raportiga, mis omakorda võttis aluseks dokumendid, mis tulid Euroopa Komisjonist, kuid mille koha peal sotsiaalne tasand ei olnud eriti välja toodud. koordinaatorid palusid, et me esitaks selle eh, suulise küsimuse ja resolutsiooni projekti, mis puudutab suulist küsimust, mida arutatakse ITRE komisjoni raportiga EKI-de kohta. me arutame seda, kas e, administratiivsete kulude vähenemisega seoses VKD jaoks, et kas see võib tähendada seda, et, et toetajate sotsiaalsed õigused e, vähenevad just väikeettevõtetes. teisedki, teine küsimus. kuidas Eh, VKE-d ja mikroettevõtted võivad eh, kõige eh, paremal viisil töötajaid juurde võtta. ja samuti soovisime teada, kui suurel määral võib VKE-del olla ligipääsu mikrofinantseerimisele, mille me loodame käivitada õige varsti. ning äh, resolutsioonis me anname ka võimalikke vastuseid oma küsimusele. see puudutab ka töökohtade paindlikkust. kahetseme, et väga vähesed liikmesriigid on riiklike otsuste langetamisel arvesse võtnud VKE-de olukorda. igal liikmesriigil peaks olema sätted, mis võimaldaksid kontrollida, kuidas igasugune Euroopa seadusandluse kohaldamine oma õigusesse mõjutaks VKE-disid ja kas see aitab nende administratiivkoormat vähendada. teeme ühtlasi ettepaneku, et mõningate, et VKR võiksid välja jääda mõningate eh, Euroopa määruste kohaldamisel, kui see ei ole väga oluline, samas tuleb kaitsta töötajate õigusi ja samuti tuleb ka Ähm, tuleb ka respekteerida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ähm, reegleid. komisjon kavatseb avaldada kümme õigusloomelist äh, akti, mis äh, on kõige koormavamad VKE-de äh, e jaoks, kutsume komisjoni üles, et ta kutsuks, et ta looks Euroopa infokeskuse ning looks heade tavade foorumi. vastame ka esindatuse küsimusele. see puudutab eriti just FIE-de esindatust. see tundub olevat oluline selleks, et sotsiaalne dialoog ehm, puudutaks rohkem ka VKE-sid ja äh, see, samuti tegeleme me struktuurifondide äh, toetusega, mis on väga oluline VKE-de jaoks. ja ning äh, peab ütlema ka seda, et äh, et äh, ettevõtlust peab toetama ka, ka koolituse ja hariduse abil, äh, tuleb toetada keelte õppimist, eriti puudutab see äh, VKD mikroettevõtete töötajaid. soovitame, et sätted VKD kasuks toetuseks peaks puudutama ka FIE-sid see on üks küsimustest, millega puutume kokku ka eh, globaliseerimisfondi, globaliseerimise kohalemise fondi puudutavas raportis. ja samuti puudutab see artiklit üheksa. nii et eh, E, see resolutsiooni mõte on see, EKE-de administratiivkoorma vähendamine ei tähenda seda, et tuleks lahti harutada sotsiaalsed e, kaitseseadused, läbirääkimised ja sotsiaalne dialoog. see, need olid mõtted, mis soovisin teiega jagada. härra Clark soovis sõna ja pärast seda härra Benio. härra Clark Uh, thank you, president. I have a very great deal of mul äh, väga paljuski eh, olen nõus küsimuse ja resolutsiooniga. haridusel ja koolitusel on väga suur roll selles valdkonnas. kuid ma tahaksin siiski öelda, et VKE-de aitamine ja toetamine algab selge, algab bürokraatia vähenendamisest see peaks olema minu meelest praegu VKE-de, VKE-de toetamiseks see peaks kõige rohkem aitama oma ettevõtte edasiarendamist ja töökohtade loomist. me, mis puudutab soovitust VKE-de liikmesriikides, et nad eh, looks omaenda eh, esindused kuid see võtab jällegi VKE-delt aegast, äh, aega ära, need eriti ühe mehe ettevõtted, kus inimene, kes üksi oma ettevõtet juhib, võtab aega sellises esinduses käimiseks. mina leian, et see eriti ei aita, vaid see suurendab administratiivsed koormad. liikudes edasi. ma olen nii komisjonis kui täiskogul kaks korda palun küsinud Äh, volinik Andorilt, mida ta kavatseb teha selleks, et VKE-d äh, bürokraatlikku koormat vähendada. ma ei ole temalt veel vastust saanud. ma ei tea, kas ma praegugi saan. eriti võttes arvesse, et komisjoni president Barroso ütles äh, vähem kui kaks aastat tagasi, et bürokraatia kägistab väikseid ettevõtteid ja teeb seda endiselt. nii et tuleksin teie juurde, suulise küsimuse juurde, eh, kolmanda osa juurde teie küsimustes, mida on eh, komisjon teinud selleks, et eh, aidata VKE-del ja mikroettevõtetel ligi pääseda Euroopa rahalisele abile. tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon tõsiselt kavatseb VKE-sid vaadata, aidata või mitte? Äh, suur tänu, teil on võimalus panustada selle äh, raporti koostamisse esitades muudatusettepaneku. suur tänu teile, härra Penjon. ma sooviksin tänada teid teie raporti eest, siin on üsnagi palju häid mõtteid ja ma tervitaksin seda. loomulikult äh, on seotud väga paljuski eelneva raportiga ja räägime valdavas osas samadel teemadel. ma olin pisut pettunud härra Andori vastustes möödunud nädalal Strasbourgis, ta oli kaitsepositsioonil, eriti puudutas see asja määruse poolt, kuid selles raportis me näeme positiivseid mõtteid ja seda meil just vaja ongi, meil on vaja positiivseid mõtteid me ei pruugi nende kõigiga nõus olla, kuid äh, ma arvan, et äh, häid mõtteid on siin üsnagi palju. me mm, peaksime muidugi arvesse võtma ka rahvuslikke tundeid, ma tean, et Suurbritannias eriti on ajakirjandus väga tundlik igasuguste eh, eh, reguleerivate ettepanekute osas me peaksime olema ettevaatlikud selliste ettepanekute kallal töötame. me peame mõtlema ka selle peale, et mil-, et liikmesriikides on erinevad majandus, on erinev majanduslik olukord. kui me tegeleme töötajate sotsiaalse kaitsega, siis ma teie eh, seda negatiivset äh, seisukohta ei jaga. ma ei arva, et väheneb, vähem, vähese bürokraatia tähendab kohe sotsiaal, vähemaid sotsiaalseid õiguseid. me peame lihtsalt äh, mõistlikult tegutsema. mina olen väga nõus sellega, et äh, tuleb parandada VKE-de poolset panust eriti seoses nende sotsiaalpartneritega. mitte ainult ei vaadata mööda selles äh, valdkonnas, vaid äh, nüüd vaadatakse mööda ka äh, liikmesriikides, mis puudutab konsulte-, konsultatsiooniprotsessi, siis konsulteerimisprotsessid võtavad arvesse ametiühingute arvamust ja suuremate ettevõtete arvamust, kuid VKE-d tihtipeale ei saa sõna sekka öelda. ning see on äh, Eh, ongi üks põhjus, miks on vaja teatud muudatusi õigusloomulises äh, eh, äh, eh, sisse viia, sest praegused seadused no, on soosivad suurettevõtted, aga mitte väikeettevõtete jaoks. ja kui me need väikeettevõtted sinna raamistikku sisse surume, siis see on tõesti väga hea ja me peaksime seda toetama. mida ütles härra, see, mida ütles härra Clark et esi, esinduskogude kohta siis eh, enamuses eh, liikmesriikides on väga palju esinduskogusid juba olemas ja VKE-d erinevates sektorites on juba esinduskogud eh, kokku pannud. väga palju on ka näiteks ametiühinguid. ja kuuleme neist pidevalt, kui uute õigusloomeliste ettepanekutega lagedale tullakse. ma ei ole kindel, kas see oleks nüüd lisandiks või on asi niimoodi, et mõnes liikmesriikides see nii ei ole? sooviksin selle äh, kohta ka äh, pisut selgitusi. ma üritan mõningad muudatusettepanekud esitada nii küsimusele kui resolutsioonile lisaks ja loodetavasti äh, loodate, leiate, et need on konstruktiivsed ettepanekud ja loodetavasti on meie tulevased arutelud Äh, äh, head ja me teeme ka tulevikus koostööd ja koostame hea resolutsiooni proua Schröter ja siis proua McIntyre. minu jaoks on selles küsimuses tähtis äh, veel kord komisjoni doku mendi kohta koostatud resolutsioon, eriti see osa, mis puudutab Stoiberi raportit, nimelt et erandid tööõiguse ja töökaitse kohta VKE-dele. minu arvates ei tohiks neid erandeid teha, sest tegemist on põhimõtteliste õigustega ja minu arvates need põhimõttelised õigused on suurema väärtusega kui bürokraatliku koormuse küsimus, eriti kuna selles ei olda väga kindlad. tahaksin tuua ühe näite. nimelt töötajate lähetamise direktiivi puhul VKE-d tuleks välja jätta. kui seda nii tehtaks, seda teenuste valdkonnas, kus peaaegu tegutsevadki ainult VKE-d, siis see tähendaks seda, et lähendatud töötajatel ei oleks mitte mingit kaitset. ja seda nii tähtsas küsimuses, nii tähtsa direktiivi puhul, kus me väga pikalt ju ka läbirääkimisi pidasime ja mina sellega ei saa nõustuda. sest see tähendaks seda, et me tegelikult avaksime uksed ja aknad äh, sotsiaalsele dumpingule, sest tõesti üheksakümmend, üheksakümmend viis protsenti on seal VKE-d ja piiriüleste teenuste pakkumiste puhul me soodustaksime dumpingut, palkade dumpingut, sest igalühel oleks võimalik minna üle piiri, lähetada töötajad üle piiri ja niimoodi piirkonnaüleselt palgadumpingut teha. nii et äh, ettevõtetel on võimalik üle piiri minna, luua ebasoodus konkurentsiolukord ja seada väga halba olukorda juba kohapeal olevad ettevõtted. ja see tähendaks seda, et kohal olevad äh, varasemad ettevõtted peaksid reeglitest kinni, sest riiklikud Äh, seadused nõuavad seda, äh, uued äh, juurde tulnud ettevõtted aga mitte ja seega need vanad seadusetruud ettevõtted oleks siis need siis, kes peaksid kannatama selle all. ja sellepärast ma arvan, et see küsimus oleks tähtis tõstatada ja ka resolutsioon oleks tähtis. suur tänu, proua McIntyre ja siis Richard Falber. Thank you, madam chairman um like... suur tänu, proua esimees, nagu väga paljud teised äh, meeldib minule ka eriti see resolutsiooni osa ja ma olen väga kade, sest teil oli võimalik palju rohkem lõikeid ja sõnu sellesse äh, ettepanekusse sisse kirjutada, kui minul oli võimalik seda arvamuse puhul teha. nii et ma olen veendunud, et äh, meil õnnestub teha ka äh, mõningaid muudatusettepanekuid, äh, konstruktiivseid muudatusettepanekuid, nagu eelkõnelejad ka ütlesid. mulle eriti meeldib see, mida te ütlesite VKE-de majanduskasvu toetamine, ettevõtete loomine ja et uued ettevõtted ja VKE-d võivad teha väga palju ära selleks, et tööpuudust kogu Euroopas vähendada. kolleegid mainisid siin seda küsimust VKE-de ja mikroettevõtete kohta, et nad on sõltumatud esindusorganid. keegi, mina, minul on olnud on olnud mikroettevõte ja ma juhtisin Väikeste Ettevõtete Liitu ja kui te sel ajal just seda mõtlete, siis ma toetan teid aga ma saan ka aru, et on väga palju selliseid organeid ja ma eeldan, et väga paljudes äh, liikmesriikides on need juba olemas ja me ju ei soovi siin lihtsalt mingit dubleerimistööd soodustada. nii et tähtis on liikmesriike julgustada, häid kogemusi jagama ja nii palju sellest, mis on siia kirja pandud, on suurepärane ja ootan juba põnevusega edasist koostööd. Richard Falber, palun paní předsedkyně. Ja... suur tänu, proua esimees. kas see on mõni utoopiline mõte? või me tõesti räägime siin sotsiaalsest dialoogist äh, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. VKE-des ei ole ametiühingut, omanikud ütlevad, et teil ei ole ametiühingut, sest ma näen neid inimesi iga päev. teiseks, äh, te räägite töökohtade loomisest. aga turg loob töökohtasid. kui suured äh, ettevõtted et lasevad inimesi lahti, liiguvad äh, Euroopa Liidust välja, siis äh, kes neid teenuseid äh, ostab või pakub. teenuseid osta on võimalik ainult siis, kui ma teenin palka, et seda teha, nii et millest te siin räägite, kellele neid töökohti luuakse, mida te selle all mõtlete, ma arvan, et ärgem laske ennast lollitada selle ettepanekuga, ükskõik milline volinik see ka oleks, Pidla või Andor, kui iga kord, kui nad tulevad ettepanekuga, mis puudustab äh, töökohti, siis hakkavad liikmesriigid alati rääkima lähimuspõhimõttest ja traditsioonidest ja lükkavad selle tagasi, sellepärast et nad tahavad olla konkurentsivõimelised, nad, ja see olla konkurentsivõimelised madalate palkade, nõrkade seaduste ja seadustega, millest kinni ei peeta. suur tänu, et te meid reaalsusesse tagasi tõite kuid äh, just nimelt sellepärast, et on sellised kaks osapoolt äh, siin Euroopas, aga äh, sellepärast on ka oluline, et ka meie oma seisukohad välja ütleksime ja Euroopa konkurentsivõime on oluline kõikide liikmesriikides ja kõik äh, liikmesriigid äh, kannavad ees hoolt omahoide eest, selles äh, lähi, lähi, lähtuvalt lähipõhimuspõhimõttest lähtuvalt ja meie Euroopa Parlamendi ülesandeks on tuletada meelde, millised on Euroopa sotsiaalse mudeli alused kui parlament äh, raport, raporti järel nõuab äh, VKE-de äh, arendamist ja jätab tähelepanu alt kõrvale sotsiaalse külje, siis tekivad meie õigustiku lüngad ja seda me ei soovi loomulikult teavitamise küsimus, sotsiaalne dialoog, kollektiivlepete küsimus, palgaläbirääkimised VKE-des on need kõik asjad teistsugused kui suurettevõtetes ja loomulikult ametiühingute ülesehitus ja sotsiaaldialoog, töö, töödialoog tööpuru, turu osapoolte vahel sai alguse suurettevõtete struktuurist lähtuvalt, kuid see Äh, ei tähenda, et me ei peaks küsima, ähm, kuidas me praeguses majandus äh, kliimas kanname hoolt selle üle, et sotsiaaltingimused ei halveneks. härra Benjon rääkis ka sellest, et me peame tunnustama sõltumatud esindusorganisatsioone. see on kindlasti üks uus, uus lähenemine. aga kui meie ei ütle välja, mida meie tahame, siis jääb kõik tegemata. toon teile ühe näite. kui me tahame näiteks, et kõik meie soovid äh, keskkonnaküsimustes, jätkusuutliku säästliku majanduse küsimuses saaksid tõelisuseks äh, su-, suuresõnaliselt kõned Helsingis, Londonis, Pariisis, Brüsselis, äh, ka ülemkogus äh, räägitakse suuri sõnu, aga koha peal tuleb suured strateegiad ellu viia. võtame siin ühe näitena no, ehitussektori, kui me tahame nüüd, et äh, ehitussektoris äh, kasutatakse rohkem taastuvaid materjale, keskkonnasõbralikke materjale ja kui äh, me ei saa selle algatuse toetuseks Äh, kohalike ehitajate toetust, äh, siis äh, on see väga raske, aga me peame pingutama. ja me anname siis oma resolutsiooni ettepanekuga parima. olen täiesti nõus proua Schröteri arvamusega. ja erandid äh, VKE-dele, äh, sellega meil on, äh, me pole päris nõus, aga me peame avatult meelega lähenema sotsiaalõiguste ja tööõiguse kohandamisele selles valdkonnas. ja proua McIntyre'ile ütleksin, et kõik võivad ju oma seisukohti muudatusettepanekutes avaldada. Te, ma olen veendunud, et kindlasti saavutame me õige tasakaalu muudatusettepanekute kaudu meie kahe äh, dokumendi vahel. täna me küll pole päris äh, üksmeelt saavutanud, aga äh, küll see olukord äh, laheneb. ja minu muudatusettepanekute tähtaeg resolutsiooni ja suulise küsimuse kohta on samal ajal kui proua McIntyre'l need kaks projekti töötavad arenevad üheaegselt, viies äh, juuni on muudatusettepanekute tähtaeg, kahekümnendal juunil arutame neist, kahekümne esimesel äh, juunil hääletame. ja nüüd oleme siis jõudnud äh, väga tähtsa päevakorrapunktini. proua Birgit Sippeli arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi riigihangete kohta kaasotsustamismenetluse käigus koostatav raport vastutavaks komisjoniks on äh, siseturukomisjon, proua arvamuse koostaja, teil on nüüd võimalus meile tutvustada oma arvamuse projekti, palun. ja suur tänu, proua esimees ma tahaksin alustada sõnastusega, mida komisjon selle direktiivi sissejuhatuses kasutab, seal öeldakse, et riigihankeid peavad tulevikus paremini toetama ühiskondlike eesmärkide täitmist ja eriti tuleb riigihankeid kasutada kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmiseks, mitte ainult keskkonnapoliitiliste eesmärkide, vaid ka sotsiaalsete eesmärkide täitmiseks. minu arvates on tegemist väga hea ja väga tähtsa lähenemisega, kuid tuleb tunnistada, et direktiivi erinevates artiklites seda lähenemist enam väga palju ei leia. komisjoni ettepanek tegelikult jääb siin iseendale seatud ootustest madalamale ja ma arvan, et tööhõivekomisjon peaks seda asjaolu parandama. Euroopa Liidus äh, avalik sektor umbes kaheksakümmend protsenti SKT-st kulutab äh, riigihangetele, nii et tegelikult äh, riigihanked on väga tähtsad äh, suurema jätkusuutlikkuse tagamiseks. tegemist on avaliku sektori maksumaksja rahaga, mida tuleb väga hoolikalt ja jätkusuutlikult äh, ning otse loomulikult võimalikult suure kasuga kasutada. oma et-, arvamuse projektis olen keskendunud sotsiaalsetele nüanssidele ja Äh, sotsiaalsetele ja tööõiguslikele normidele, ma arvan, et tööhõivekomisjon peaks nende küsimustega tegelema ja tahaksingi lühidalt neid selgitada. esiteks ma arvan, et kõige äh, soodsaima kulu mainimine tuleks kustutada, sest see tähendab seda, et tihti riigihangete puhul valitakse välja lihtsalt kõige odavam pakkumine. ma arvan, et majanduslikult kõige soodsaim pakkumine tegelikult annaks juba piisava mänguruumi selleks, et vastutustundlikult äh, avaliku sektori rahadega ümber käia. siis töökohal kasutatavad äh, sotsiaal- ja tööõiguslikud normid ei peaks olema mainitud mitte ainult põhjenduspunktides, vaid ka konkreetsetes artiklites. ja siin ei saa rääkida mitte ainult äh, rahvusvahelistest lepingutest ja Euroopa standarditest kinnipidamistest, sest seda tuleb teha nagunii, vaid me peaksime keskenduma ka riiklikele seadustele ja kollektiivsetele töölepingutele. eriti kui räägime piiriülestest äh, programmidest ja otse loomulikult tuleb ka rahvusvahelise tööorganisatsiooni äh, Äh, konventsiooni koos selle lisadega siia lisada. ja siis riigihangete korraldajatel peab olema ka võimalus äh, nii sotsiaalseid, tehnilisi kui ka lisatingimusi seada, näiteks äh, äh Äh, väljaõpe ja edasiõpe, äh, sotsiaalselt kõige haavatavamate gruppide kaasamine ja nii edasi, siis need lisakriteeriumid ei tohiks mitte sisuliselt olla erinevad, vaid ka vormiliselt, sest ühelt poolt on tegemist absoluutsete tingimustega ja teiselt poolt erinevate kriteeriumite kaalumisega. eriti tähtsaks, seda näitavad meie kogemused, on ka öö, äh, tingimused alltöövõttude Äh, edasiandmiseks. siin on väga selge vastutus vaja paika panna peatöövõtja ja ülejäänud alltöövõtjate vahel. eriti tähtis on see, kui me räägime sotsiaal- ja tööõiguse normidest äh, ja siin räägitakse ka äh, vertikaalse alltöövõtu piiramisest nüüd direktiivis on uus peatükk sotsiaalsete teenuste kohta, siin räägitakse isikutele suunatud teenuseid, mida tuleb eriti kaitsta. siin tuleb otse loomulikult ka teatud kvaliteedikriteeriumid paika panna ja need kohustuslikuks muuta. ja on väga tähtis, et sinna peatükk peatükki lisatakse ka väljavalimiskriteeriumid, samamoodi nagu ka sotsiaalsete ja töönormide äh, kinnipidamise klauslid. Äh, need tuleks sinna peatükki lisada ja tegelikult komisjoni puhul tundub, et et ka ametiühingute teenused tuleks praegusel hetkel lisast välja võtta, sellepärast et see toob endaga kaasa segadust. lõpetuseks ma arvan, et on väga tähtis hoolitseda selle direktiivi rakendamise eest ja siin on väga tähtsad jällegi hea juhtimise tavad. raportöör on praegusel hetkel riigihangete läbiviimisel leidnud väga palju vigu ja kõik need vead tuleks raportööri arvates registrisse panna, selle, see peaks olema kõigile juurdepääsetav reegel, register ja seda registrit võib kasutada see, siis, kui on vaja nõud. on väga tähtis äh, teostada järelevalvet äh, kriteeriumitest kinnipidamisel ja seda tuleks ka teha vastavalt äh, sellele, nagu see direktiivis on ette pandud äh, avaliku järelevalveorgani kaudu. proua esimees, ma keskendusin siin praegu kõige tähtsamatele punktidele, ma olen veendunud, et kolleegidel on veel ka äh, väga palju häid mõtteid ja ootan juba põnevusega seda suurepärast arutelu. Madam Isaiah. Thank you, Madam Chair. I'm going to use my mother tongue. suur tänu. räägin oma emakeeles, soome keeles. riigihankeid äh, kasutamine ähm, muudab tõhusamaks riigi rahade kasutamine ja tagab avatud äh, koht ja võrdse kohtlemise ja põhimõtteliselt ma toetan komisjoni seisukohta, et me peaksime VKE-sid toetama, innovatsiooni äh, toetama, sotsiaalseid ja keskkonna aspekte toetama. Äh, ja need on äh, aga konkurentsi mõjutavad tegurid paljudele ettevõtetele. me peaksime vaatama, kuidas me saaksime kõiki neid erinevaid tegureid aga kõige paremal võimalikul moel arvesse võtta Äh, riigihangete protsessis, ilma et me seaksime ohtu äh, riigihangete äh, toimimist ja võrdsust, on selge, et juba praegused, praegune reguleerimine võimaldab seda, et riigihankes osalejad saavad konkureerida vähimus, vähe, miinimumkriteeriumite Äh, abil äh, ja ainult sellised ettevõtted, äh, kes on kandnud hoolt oma tööandja kohustuste eest, maksnud ära kõik maksud, sotsiaalmaksud ja lõivud ning on ka majanduslikust seisukohast elujõulised ettevõtted, ainult sellised ettevõtted võiksid osaleda riigihangetes. paljudes riikides on ka selliseid sätteid, mis annavad hoolt selle eest, et ka sotsiaalkülg on, peab olema korras riigihankes osalevates ettevõtetes. meil on selline sättus äh, see seadus, äh, mis kohustab äh, tellijal kandma hoolt selle eest, et kasutatud ettevõte, allhankeettevõte täidab tööõigusega seotud kohustusi. proua Sippeli ettepanekus sotsiaalsete kriteeriumite toomine valikulisena sisse on minu jaoks problemaatiline. Need on olulised, kuid neid tuleb, nendega tuleb tegeleda minu meelest selle õiges kohas, mitte äh, riigihanke direktiivi sellise lisaripatsina. eriti oluline on rõhutada, äh, kui äh, oluline on see, et riigihangete korraldajad oskaksid osta Äh, et nad oskaksid seada selliseid kriteeriume, et hind ei oleks ainukeseks määravaks teguriks. oleks problemaatiline, kui äh, valikukriteeriumid, äh, valiku alustalad tingivad, et ei ostata mitte ainult hinnakvaliteedi suhtelt paremat teenust või toodet, vaid ostetakse ainult äh, see äh, näiteks vanurite hoolekandeteenust äh, ettevõttelt, kes ei hooli äh, midagi meie keskkonnast ega ka sotsiaalsetest väärtustest. ja oma arvamuseski ma juhin tähelepanu nendele asjaoludele. oma muudatusettepanekuteski juhin tähelepanu nendele asjaoludele ja äh, paistab, et raportöör suhtub äh, allhange, hangetesse ja alltöövõtjatesse kuidagi halvustavalt, tegelikult äh, allhankeettevõtted võivad olla väga head ettevõtted, väga halvad ettevõtted, tegemist võib olla ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega, kes ei saa kunagi riigihangetes osaleda, sellepärast et nad on liigselt väikesed, kuid kuivõrd äh, suurettevõte, kes võib-olla riigihanke konkursi võidab, äh, võtab tööle allhankeettevõtjaid ja võtab tööle selliseid, äh, just nimelt selliseid väikeseid keskmise suurusega allhanke ettevõtteid, kes teevad oma tööd väga hästi ja kannavad ka teiste külgede eest hästi hoolt. ma arvan, et me ei peaks juba ette halvustavalt suhtuma igasugusesse alltöövõttu. siis sotsiaalteenused ma olen äh, raportööri ja komisjoni seisukohaga nõus, sotsiaalteenused on äh, väga tundlik valdkond, äh, väga delikaatne valdkond, siin võib olla tegemist pikaajaliselt haigetega, puuetega inimeste eest hoolekandmisega, raskes olukorras olevate inimeste vajatavate teenustega Äh, ja võib-olla teenuse vastuvõtja ei saa isegi äh, ise teostada kontrolli saadud teenuse kvaliteedi üle. ja ma leian, et on väga oluline meeles pidada, et just nimelt sotsiaalteenuste valdkonnas on äh, väga palju võimalusi kvaliteetsetelt äh, VKE-delt ja mikroettevõtetelt ja sellest valdkonnast võib ka väga palju uusi töökohti sündida naisettevõtjatele ja naistöövõtjatele. Äh, sotsiaalteenuseid ei peaks äh, kaasama riigihangetesse, on siin öeldud, mina sellise asjaga ei saa nõustuda. sotsiaalteenusted äh, võib olla väga kvaliteetne ettevõtlussektor ja äh, eks see ole ju hanke koostaja äh, ja hanke väljakuulutaja äh, ülesandeks tagada, milliseid kriteeriumeid hanke käigus hankes osalevatele ettevõtetele esitatakse. suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? kas komisjoni esindaja on kohal? kas komisjoni esindaja soovib sõna? palun. suur tänu, kõigepealt komisjon tahaks tänada äh, selle raporti eest äh, ja väga suure huviga äh, ootasime teie arvamust, kasutan ära siis praegu võimalust ning annan teile edasi mõned üldisemad sõnumid ka meie poolt mõningate asjaolude kohta, mis meie arvates peaksid äh, jääma äh, kooskõlla meie direktiivi reformi üldiste eesmärkidega. kõigepealt me peaksime vältima seda, et kasutame liiga ähmaseid kontseptsioone, liiga ähmased kontseptsioonid kasutavad, tekitavad rakendusele raskusi, kui me hakkame seadusandlikke tekste äh, kohaldama, äh, seda nii ettevõtete jaoks kui ka avaliku sektori jaoks. seejärel meie jaoks on väga oluline ka aluslepingute põhimõtete austamine, läbipaistvus, diskrimineerimine, mittediskrimineerimise põhimõte. kõigis nendes küsimustes komisjon on äh, sotsiaalse lähenemise poolt meie avalikus sektoris, kuid kriteeriumid tuleb määratleda nii, et hangete osalejaid saaks hinnata objektiivselt ning et saaks, kandidaatidel oleksid võrdsed tingimused, siis äh, sotsiaalse sotsiaalse taseme alal hoidmine äh, avalikul, avalikul riigi turul ja liigne halduskoormus VKE-dele, need on kaks valdkonda, mille vahel peame saavutama õige tasakaalu, siis ähm, sotsiaalaspektide äh, edendamisel peame me austama äh, neid põhimõtteid, mis on kõigi meie jaoks olulised seoses ühisturuga. meie poolt praegu kõik, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja nüüd proua raportöör, teil on sõna jälle. proua Sipper. suur tänu, proua esimees, ma tahaksin eriti kolleeg Essayat tänada tema mõtete eest ja teeksin ise ka kaks märkust nende alltöövõtjate kohta, ma arvan, et nii alltöövõtjate kohta kehtib seesama kui ka peatöövõtjate kohta on häid ja on halbu on mõningaid väga häid ja mõningaid väga halbu. see kehtib et kõikide ettevõtete kohta ja sellepärast tuleb paika panna kriteeriumid, millega vältida seda, et halvad ettevõtted ka tõesti siis riigihanke võidavad. VKE-de kaasamise puhul ma arvan, et peaksime me olema ettevaatlikud. kui me räägime siin äh, Äh, regulatiivsest koormusest ja eriti suurest regulatiivsest koormusest, eriti kui me räägime sotsiaal- ja töökaitseklauslitest ja sellest, et äh, ka sotsiaalmaksu makstakse, see ei ole minu jaoks mitte mingi liigna suur regulatiivne koormus ja ma arvan, et VKE-de puhul äh, me ei pea siin mõtlema ainult alltöövõtjate peale, vaid on ka teisi võimalusi, nagu näiteks eh, väga suuri riigihanke tuleks lihtsalt jagada väiksemateks, selleks et oleks võimalik ka väikestel ettevõtetel osaleda ja kriteeriumite puhul ma arvan, et eh, nii keskkonna kui ka sotsiaalkriteeriumite puhul tuleb alati ka endalt küsida, kuidas neid kriteeriumeid defineerida nii, et nad oleksid kõigile selgelt arusaadavad ja äratuntavad. aga isegi siin tuleb öelda, et kui me räägime võrdväärsest tööst, võrdväärse töö eest, Eh, siis tõesti tegemist on täiesti selge põhimõttega, mis ei tohi endaga suurt bürokraatlikku koormust kaasa tuua, see on lihtne ja selge põhimõte. aga nagu öeldud, ma olen veendunud, et selle üle peame veel väga palju tuliseid arutelusid ja ootan neid juba suure põnevusega. suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheteistkümnes juuni kell kaksteist null null vaatame need üle ehm, kaheksateistkümnendal juunil hääletame, kaheksateistkümnendal septembril. ja kui miski ei muutu, siis läheb see eh, üldhääletusele kümnendal oktoobril ja nüüd viimane päevakorrapunkt äh, arvamus, arvamuse projekt, mille autor on Olle Ludvigson, haridus, koolitus ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend. see on kultuurikomisjoni, äh, komisjoni alg-, omaalgatuslik raport. suur tänu, härra Ludvigson ei saanud õnnetuseks siin olla ning äh, äh, Need on, äh, siin on neli olulist põhimõtet. kõigepealt soovib härra Ludvigson meenutada haridus- ja kultuurikomisjonile, et on väga oluline saavutada kõrge taseme kõige heatasemeline ta, töötajate tase ettevõtetes. samuti peab olema selge side hariduse, koolituse ning paremate töökohtade vahel. sellega seoses tuleb mõista, et haridus ja koolitus on investeerimiseks oluline mitte, ta ei ole mitte ainult kuluartikkel. liikmesriigid peaksid sellest suhtuma kui investeerimisvõimalusse, mitte ainult kui kuluartiklisse, nagu seda juhtub äh, isegi neis piirkondades, kus on noorte tööpuudus väga suur. ning kolmas härra Ludvigsoni mõte on see, et äh, abi ei jõua kunagi nendeni, kes, kellel ei ole piisavalt informatsiooni. ja äh, tihtipeale need, kes peavad, tahaksid, ei ole teadlikud koolitusprogrammidest äh, äh, ning härra Ludvigson arvab ja tundub, et see on ka tõsi, et suurim probleem praegusel hetkel on see, et on väga palju selliseid noori, kes äh, äh, äh, õpivad väga lühikest aega, nad lõpetavad oma haridust ilma, et nad oleks saanud mm, kvalifika, piisava kvalifikatsiooni ning peaks vähendama nende inimeste arvu, kes liialt varakult katkestavad oma haridustee. sest ka siin on selge side, nagu mida statistika näitab, et on tohutult palju tööpuudust just nende seas, kes on varakult äh, haridustega katkestanud ning kõige suurem mure on see, et, äh, et nemad on just need, kes saavad, kellest saavad pikaajalised töötud. muudatusettepanekute esitamiseks on aega veel äh, väga kaua ja loomulikult härra Ludvigson on avatud igasugustele ettepanekutele. Merci suur tänu. härra Benjan. Yes, um, I have a, simply have a statement to ma sooviksin ähm, proua Mannerilt ähm, ette lugeda üks avaldus. ta ütleb, et ta on variraportöör, ta soovib tänada härra raportööri. haridus ja koolitus on väga olulised äh, selleks, et noortele aidata töökohti leida, see annab vajalikud oskused kõigile, nii on võimalik saavutada kahekümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid. tuleks, need tuleks eh, eh, saavutada, eesmärk tuleks saavutada kõigil liikmesriikidel, see on oluline mitte ainult praeguses, vaid ka lühikas perspektiivis. oluline on leida lahendusi selle kohta, kuidas majanduskasvu tekitada, koolituse ja eh, hariduse eelarved ei ole piisavalt suured see noortetöötus on üks meie suurematest probleemidest ning äh, koolitus ja haridus peaks olema äh, üks võimalus selleks, et parandada noorte olukorda Euroopa Liidus ning äh, noorte tööpuudust vähendada. Erasmus kõigile programm on samuti võimalus töökogemust vahendada õp-, õpilastel ja praktikantidel. ma esitan muudatusettepanekud, ootan huvitavat koostööd raportööriga. suur tänu. kas veel keegi soovib sõna? tundub, et ei soovi. kas komisjon on siin? komisjonis ei huvita, härra Serkas, kas te sooviksite veel midagi lisada härra Benjoni sõnavõtule? sooviksin tänada teie huvi asja vastu ja ütlen teie sõnad edasi härra Ludvigsonile. see on kõik väga tore. muudatusettepanekud tuleb esitada neljandal juunil kell kaksteist null null ning muudatusettepaneku arutelu toimub kahekümnendal, kahekümne esimesel juunil ning äh, pärast seda hääletab äh, kultuurikomisjon seda oma kümnenda juuli kohtumisel meie oleme oma päevakorraga nüüd ühele poole saanud. muid küsimusi pole, nii et kohtume järgmine kord kahekümnendal ja kahekümne esimesel juunil. suur tänu!